Good morning, ladies! tere hommikust, daamid ja härrad! kolm minutit üheksa läbi ja ma tahaksin teid kõiki tervitada järjekordsele Välisasjade Komisjoni koosolekule. enne kui me alustame hääletusega, tahaksin tervitada kolme külalist. ma ei ole päris kindel, kas nad on juba kohal, jah, on küll, meil on kolm Ukraina parlamendiliiget siin kohal kes on täna hommikul tund aega meiega. tahaksin tervitada proua Oksana Seruit, Igor Opoljevit ja Olav Beresjoki. tere tulemast Välisasjade Komisjoni ja nüüd alustame hääletust. tegemist on hääletusmaratoniga ja ilmselt hääletame vähemalt tund ja viisteist minutit, nii et, et me kõik peame olema väga keskendunud ja loodetavasti saame õigeaegselt ühele poole. kõigepealt elektrooniline hääletus, kümnes päevakorrapunkt, uus kaubavahetuse le leping Euroopa Liidu ja Türgi vahel ja tolliliidu moderniseerimine, Kati Piiri oli raportöör, kas raportöör soovib midagi öelda? ma loodan, et asi nii ei ole, siis alustame kohe hääletusega ja kõigepealt siis alustame, kas kõik kõik on saanud hääletuskaardi hääletusmasinasse. ma loodan, et asi nii on. siis hakkame hääletama ja muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seejärel, kas me peame nüüd muudatust viisteist hääletama, küsib esimees me läheme kompromissi kolm juurde esimees ütleb, et tema hääletusnimekirjas tuleb hääletada esimest osa muudatusest viisteist. aa, see on kompromissiga kaetud juba. niisiis, äh, muudatus viisteist, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et peaksime seda kontrollima. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nii, nüüd on lõppenud ja see on vastu võetud nüüd kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja oleme jõudnud selle arvamuse lõpphääletuseni, kes on poolt, oi vabandust, elektrooniliselt hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, õnnitlused meie raportöörile. nii, selle raportiga on kõik ja nüüd Montenegro. We then come to the next alustame hääletust järgmises päevakorrapunktis. me hääletame arvamus, raporti eelnõud, mis puudutab komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Montenegro raportit. kas raportöör soovib midagi öelda? ei, aitäh. Charles Tannock on raportöör, alustame siis hääletust. kompromiss kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek viiskümmend üks. kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. ja nüüd viiskümmend kaks. muudatus viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kümme. kas tahate kontrollida? niisiis sada neli elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, sada viiskümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada kuuskümmend üks. hääletus on alanud kas te olete veel unised? hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud väga vähe, napi enamusega. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend viis poolt, vastu, tagasi lük-, vabandust, erapooletud ja nüüd on tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda kah. niisiis, sada kuuskümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kahekümne seitsme vastu ja nüüd härra Kovatševi muudatus sada kuuskümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada seitsekümmend kuus. proua Sovko oma, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda, sada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kahekümne kaheksaga väga napilt. niisiis, see on vastu võetud. kompromiss seitseteist nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada üheksakümmend kaks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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu. kuidas palun, küsib esimees? Te soovisite neljateist kontrollida, hästi Te palusite juba eile seda kontrollida, nii, muudatusettepanek neliteist. Äh, härra Andru Laakise ja proua Tootsi muudatus, kontrollime, kes on poolt või vastu, palun hääletage, hääletus on alanud. härra Fleckenstein, minu jaoks on see kellaaeg lihtsalt liiga varane. niisiis, hääletus on lõppenud Äh, tulemus oli ju päris selge. hästi. ja nüüd kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt vabandust, see langeb ära, sest kakskümmend kaks võeti vastu, kakskümmend neli, suurepärane muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud. suurepärane hääletustulemus, nii, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, kakskümmend viis. hääletus on alanud Still missing, wake up. üks inimene peaks veel üles ärkama ja hääletama. hääletus on nüüd lõppenud ja tulemuseks on tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus, elektrooniline hääletus siis äh, raporti eelnõu üle muudetud kujul, hääletus on alanud. üks kolleeg ei osale hääletuses. hääletus on lõppenud. viiskümmend üks kuue vastu on raport vastu võetud. õnnitlused raportöörile Macedonia? We now come to the ja nüüd hääletame komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta komisjoni raporti Makedoonia teemal. Ivo Vaigel on raportööriks, kas raportöör soovib midagi öelda, ei soovi, siis alustame hääletust. muudatus neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud nüüd läheme kompromiss kaheksa juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt,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 kontrollime seda. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kolmkümmend viis kahekümne viie vastu vastu võetud. ja nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus sada kaheksakümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kakssada kolmteist. Kovatševi muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus, kahekümne nelja vastu vastu võetud. ja nüüd kompromiss, äh, ei, vabandust, kaks tuhat neliteist härra Kovatševilt jällegi kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime veel kord. nii, kakssada viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa osade kaupa raportöör on nõudnud hääletust. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kahesaja viiekümnendat. härda Kassald-, härra Kassaldo muudatusettepanek hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kakssada viitkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, ja nüüd läheme muudatuse kolmsada teise osa juurde. niisiis, teine osa. muudatuse kolmsada teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmsada üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmsada viiteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. jah, väga selge tulemus. kolmsada viisteist oli see nüüd siis kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatus äh, kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahekümne üheksandat. hääletus on alanud. kolm, kaks ei ole veel hääletanud kui ma ei teaks, kes nad on. nii, nüüd on kõik hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt,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 erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatust kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kümnendat. kümme hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud üksteist ja kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud. me kontrollime, kas seda, muudatus kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. ja nüüd siis lõpphääletus elektrooniliselt. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud viiskümmend neli poolthäält, kaheksa vastuhäält, õnnitlused raportöörile you tell me this one. Ah, I have it. I have yes, the right you one. Have yes. It. Okay. Right, we come to the next side. jätkame järgmise punktiga. kaks tuhat kuusteist komisjoni raport äh, Serbia kohta, kas raportöör soovib midagi öelda? ilmselgelt mitte. siis saame alustada hääletamisega. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud. ka see on vastu võetud. kompromiss kolm seejärel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kaks, Bogovitš ja Kukan, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda, kaheksakümmend kolm. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga kaks, suulise muudatusettepanekuga kaks, mis on leheküljel viis. proua Lunatšek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hea küll, sada seitsekümmend kuus, kontroll, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. härra Castaldo, muudatusettepanek, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. selge enamusega. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kaks, kaks, kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ma ei näinud, et äh, vasakpool eriti palju osaleks. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no kontrollime, kaks, kaks, üheksa. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud sama, probleem on sama, kakssada kolmkümmend kontrollime. Vote is open. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, selgelt tagasi lükatud kakssada nelikümmend neli vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üks, kakssada viiskümmend üks, kakssada viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada üheksakümmend kolm, leheküljel kolmteist, härra Kovatšev poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend üheksa, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kaheksa, leheküljel neliteist, härra Tänakilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kolm, kaks, kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kolm, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, palju õnne kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, kakskümmend kolm kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. vabandust, see on tagasi lükatud, kontrollime. kakskümmend neli, hääletus on avatud. kolm kolleegi endiselt magavad, jah, nüüd liitusid meiega. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime kahtekümmend üheksat. hääletus on avatud. One... alati jääb kuidagi üks puudu. hääletus on igatahes lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend kolm vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 all on board, the vote hääletus on lõppenud ja vastu võetud viiskümmend üks, viis poolt, kaks vastu. väga hea. ja nüüd jätkame järgmise hääletusega. raporti eelnõu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta komisjoni raport Kosovo kohta. kas raportöör soovib midagi öelda? mitte raportöör, aga, aga härra Panseri. palun Grazie, president. Volevo solo informare. aitäh, lihtsalt infoks. sotsialistid ja demokraadid ei hääleta kompromiss neli poolt, sest see ei peegelda äh, aastaaruande loogikat, mis äh, peaks äh, Äh, andma järk-järgulise analüüsi sellest, mida, mis riigis toimub, mitte aga mingit üksikut pilti. seega, kui öeldakse, et julgustatakse viite liikmesriiki tunnustama Kosovot, siis meie leiame, et äh, selle asemel peaks olema fraas äh, võtab teadmiseks, see on meie arvates tagasiminek ja sellel poliitilisel põhjusel me seda kompromissi toetada ei saa. see on lihtsalt infoks kolleegidele ette. niisiis, härra Panseeri, te ütlete meile, et äh, sotsialistid ja demokraadid ei hääleta neljanda kompromissi poolt. raportöör, proua Lunatšek, palun. Äh, olen sunnitud ka sõna võtma. eile lõunal, kui ma teiste fraktsioonidega konsulteerisin, sain ma sotsialistidest demokraatidelt teistsuguse sõnumi, leppisime kokku, et äh, toetame seda Rahvapartei ettepanekul tehtud kompromissist, vastasel juhul see langeb ära, nüüd tuleb sotsialistidelt, demokraatidelt teistsugune sõnum. Äh, sisu osas oli minu esialgne ettepanek öelda, et parlament, nii nagu ta on korduvalt ka varem teinud, julgustab veel ülejäänud viite liikmesriiki, kes ei ole seda riiki tunnustanud, seda tegema. olen otsustanud ka sellele kompromissile nüüd äh, miinuse panna ja siis me peame hääletama teisi muudatusettepanekuid. vabandust selle segaduse pärast, aga nii asjad on tahaksin ka öelda, et äh, eile, võtame seda nüüd positiivse asjana, tunnustas Bangladesh äh, Kosovot, see on nüüd ÜRO riikidest saja neljateistkümnes, rohkem kui pooled on äh, Kosovot nüüd tunnustanud, nii et ma arvan, et need viis jäänud Euroopa Liidu liikmesriiki peaksid seda samuti tegema, aitäh. aitäh, rohkem märkusi ja kommentaare ei ole, seega alustame hääletamisega. kompromiss üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda viiskümmend härra Taktussonilt. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kaheksa poolt, kümme vastu, selge võit. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, selgelt tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kuulus kompromiss neli, ei, siiski veel mitte. härra Schaffhauser ja härra Korvin Mikke, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, hääletus on avatud. lõppenud selgelt tagasi lükatud. kompromiss neli nüüd siis poolt, vastu, ta-, erapooletud. kontrollime seda, kompromiss neli. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend viis vastu. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist härra Paetilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. suuline muudatusettepanek kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, kolmkümmend üks vastu seega on see tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada nelikümmend kaks, hääletus on avatud. One missing. üks on veel puudu. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. kompromiss kaheksa nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada viiskümmend kolm. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu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 erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada üheksakümmend üheksa, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa vastu, kakskümmend kaheksa poolt. kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada, kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolm poolt, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda, kakssada viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada nelikümmend seitse härra Tsambatskilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakssada nelikümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakssada viiskümmend. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kakssada viiskümmend neli. hääletus on avatud. Vote is closed hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus seejärel kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend siiski. hääletasime just kakssada kuutkümmend. üritasin lihtsalt tuvastada, kas te olete veel ärkvel kakssada kuuskümmend, mille me võtsime vastu, nüüd kakssada kuuskümmend üks, Shackelt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks, kakssada seitsekümmend kaks, kakssada seitsekümmend kolm. kõik on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaheksa ja kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse Rados ja Jakovtšits poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend, seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kakssada üheksakümmend kaks, teine osa hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kolm härra Milan Monilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist ja viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kahe, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt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 tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kolmkümmend üks. hääletus on avatud. All on board the hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime jällegi, kolmkümmend kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend kaheksa vastu. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitse ja kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. identsed muudatusettepanekud üks, kaks, kolm ja neli nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hea küll, kontrollime hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud. pange oma käed selgemini üles. ja nüüd elektrooniline hääletus, äh, raporti eelnõu muudetud kujul, hääletus on avatud. üks kolleeg on veel puudu. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend poolt, kaksteist vastu. So shall we continue? kas me jätkame?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

kallid kolleegid, kell on kakskümmend minutit kümme läbi. Äh, viisteist päevakorrapunkt on meil nüüd, aga härra Šolts on endiselt hääletamas. nii, mida me nüüd siis teeme? me vahetame punktid viisteist ja kuusteist ära. sest äh, proua Manescu on kohal nii et kuusteist kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamine selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõne liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest. ja Ahveti arvamus puudutab Dublini määruse äh, uut redaktsiooni. proua Ramona Mananescu Rahvaparteist on raportöör ja vastavalt kodukorrale artikkel sada neli eh, saab eh, ainult muudatuse esitada eh, nende osade kohta, mis sa saab muuta um,. jah, me arutame nüüd väga tähtsat õigusloomelist teksti, me anname oma arvamuse, libe on vastutav komisjon ja meil on palutud määrust muuta ja see pakub lahenduse kõige vastuolulisematele küsimustele hetkel, nimelt pagulaskriisile. ja meil on ettepanek nüüd komisjonilt, mis rõhutab kahte peamist aspekti. kõigepealt määruse eesmärgiks on lõpetada eh, eh, illegaalne eh, sisseränne ja asendada see legaalse ja ohutu seotu sisserändega Euroopa Liitu. ja teiseks päritoluriiki suunata tagasi need, kes ei kvalifitseeru rahvusvahelise kaitse saamiseks. Need kaks eesmärki koos, nii nagu komisjon selle välja pakkunud, lahend- no,, on öö, andnud lahenduse, et ainus viis, kuidas Euroopa Liidu tulla, on taotleda rahvusvahelist kaitset ja komisjoni ettepanek ütleb, et Euroopa Liidul on suutlikkus ja mehhanismid, et illegaalse immigratsiooni küsimused lahendada nõnda. ja arutanud asja kolleegidega. ja arutelude käigus oleme jõudnud järeldusele, mitte ainult ei ole nii, et Euroopa Liit hetkel on edutu olnud selle probleemi lahendamisega, aga mõned liikmesriigid on kutsunud üles alalist koorma jagamise süsteemi kehtestama, et jagada ära pagulased kvootide kaudu, teised tahavad jälle jääda praeguse süsteemi juurde. E, nii et siin on lõhenenud liikmesriigid selles väga vastuolulises küsimuses. on selge, et see praegune tekst vajab oluliselt parandamist, sest meil on vaja reageerida ja põhjalikult reformida praegust süsteemi, sest see ei ole piisavalt funktsioneerinud kriisioludes. ja ma rõhutaksin kõige problemaatilisemad aspektid siin määruses. kõigepealt see ümberjaotamise mehhanism, automaat, see iseloomu tõttu ei arvesta see mehhanism neid asjaolusid, mis igas liikmesriigis valitsevad ja sellepärast igasugune ettepanek, mis puudutab ümber jaotamist liikmesriikide vahel rahvusvahelise kaitse taotlejaid peab arvestama liikmesriikide eripäraga ning iga liikmesriigi võimekusega. üks aspekt oleks tööpuuduse määra arvestada mõnedes liikmesriikides on tööpuudus üle Euroopa Liidu keskmise ja sellepärast nende puhul on väga raske, raske on neil vastu võtta eh, põgenikke ja integreerida neid. korrektiivne ümberjaotamise süsteem eh, on ka olnud halvasti funktsioneeriv, teiseks finantssanktsioonid ja vastutuse õiglane jagamine ei saa alustada alata sellest, et hakatakse kohe rahalisi sanktsioone kehtestama liikmesriikidele. arvestades ümberpaigutamise kava funktsioneerimist, on ka raske ette kujutada, et see nii hakkab olema. mõned liikmesriigid leiavad, et vabatahtlik, vabatahtlikkus ja realistlik lähenemisviis on pigem õige lahendus ja nüüd sekundaarne liikumine, sellega on ka paremini lahendatav ja kolmas aspekt, spetsiifilised kriteeriumid, mis solidaarsuspanuseid arv, arvestavad. kakssada viiskümmend tuhat eurot inimese kohta aastal kaks tuhat viisteist. meie arutasime proua Wikströmiga seda ja libekomisjonil on ka probleeme selle aktsepteerimisega. Eh, selline kriteerium pakuti välja. Eh, jah, et kuidas arvutatakse solidaarsuspanust, mis liikmesriikidele kehtestatakse. Eh, metoodika ei ole rahuldav. nüüd kolmas, sekundaarsed liikumised, siin on kirjas instrumendid, mis ei ole piisavad selleks, et peatada sekundaarne liikumine kolmandate riikide kodanike puhul kolmteist liikmesriiki juba juhtisid tähelepanu sellele, et eh, puudub tõhusus, sekundaarne liikumine toimub pärast seda, kui on eh, pagulased vastu, põgenikud vastu võetud. ei ole selge, kuidas nüüd lahendada see. viies infosüsteemid, see puudutab eh, IT-süsteemide kehtestamist ja haldamist ja toimimist, samuti on selge, ebaselge tekstist, kuidas toimub automaatne eh, põgenike jaotamine, siin on vaja selgitust ja siin on ka alaline ja kohustuslik jaotusvalem ette nähtud, eh, ilma et oleksid mingid ajutised meetmed erakorraliste olukordade jaoks olemas. me arutasime kõike seda ja leiame, et on võimalik teksti paremaks muuta pidades silmas just ahveti seisukohti ja pidades silmas seda, et me ei aruta siin ainult Euroopa Liidu probleemi, et oleks selge mehhanism olemas põgenike vastuvõtmiseks, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, aga me arutame ka probleeme väljaspool Euroopa Liitu ja neid võiks käsitleda ka välisasjade komisjoni juhtimisel ja me tahame sellestki aspektist teksti paremaks muuta, nii et ma ootan nüüd tihedat koostööd kolleegidega, variraportööridega ja ka komisjoniga, kes on selle teksti välja pakkunud, välistalitusest oli suur abi, aga siseasjade peadirektoraat eh, ei ole veel meid vastu võtnud ega ole selgitusi jaganud suur tänu, Ramona Manescu, selle eest, et tutvustasite oma arvamust. ja nüüd ma annaksin sõna kolleegidele. esimesena härra Pantseri, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. Grazie, president. suur tänu ma olen nõus proua Maneskuga see on tõesti väga tähtis ettepanek komisjonilt. isegi eh, kui ta ei ole praegu veel piisav. jah, eh, me tahame üle saada ju struktuurilistest probleemidest selles valdkonnas ja sellepärast see ettepanek ei ole piisav. me peame koondama hoopis rohkem tähelepanu oma ühisele tööle. ja mina räägiksin viiest asjast, mis minu arvates on kõige olulisemad. kõigepealt ümberjaotamise mehhanism jah, ma arvan, et sotsia-, solidaarsus ei kajastu siin piisavalt tugevalt ja pro-, on vaja jagada vastutus proportsionaalselt Euroopa Liidus ja väljaspool. ettepanekus öeldakse, et Dublin neli jätab öö, äh, piiriülestele naaberriikidele otsustada, kuidas pagulasi öö, äh, riikide vahel ära jaotada kui numbrid on ebaproportsionaalsed. ma arvan, et solidaarsus peaks siin olema hoopis siduvam ja paremini kirjas. nüüd vastuvõetavus või pigem mittevastuvõetavus. piiririigid on ju need, kes peavad hindama, kas taotlus on vastuvõetav või mitte. kui taotleja on tulnud transiidina läbi ohutu kolmanda riigi, siis eh, ei ole mingit eh, loogilist koorma jaotamise kohustust. ja kui me räägime nendest eh, ohututest kolmandast riikidest ja etnilistest ja religioossetest vähemustest räägime, siis tingimused on väga erinevad. nüüd kolmas teema, sanktsioonid, mida proua Manescu käsitles. see, mis seni on soovitatud on pea inimõiguste rikkumisega samaväärne. sanktsioonid kehtestatakse selleks, et heidutada kuritarvitusi ju, aga tegelikult äh, sekundaarne liikumine äh, hoopis äh, hakkab toimuma. inimesed ei jää esimesse riiki. see on, esimene riik on see, kes peaks hindama taotluse vastuvõetavust Ehm, ja eh, humanitaarabi, tervishoiualane abi, selle osutamine on suureks probleemiks ja me peame vaatama ka alternatiivseid kanaleid. Eh, näiteks kui saatkondade kaudu varjupaika taotletakse, kui me eh, ei taha, et nii palju inimesi tulevad ohtlikult üle mere, et pääseda meie juurde, tuleb tagada, et taotlused saaks kolmandates riikides või liikmesriikides konsulaatidele või saatkondadele esitada ning äh, kaitsetute rühmade kaitsmine, laste kaitsmine on ka midagi, millega me peaksime palju jõulisemalt tegelema. on vaja tagada, et alaealised äh, ei satuks kuhugi mujale, kui on nende äh, huvides, parimates huvides, nii et me teeme oma poolt mõned kasulikud muudatusettepanekud sellesse arvamusse. ma tänan. järgmine proua Wortmann Aldest. suur tänu ja tere hommikust. proua Vautmans, kaks tuhat neljateist alates kõik teavad, et Euroopas on enneolematu rändekriis me teame, et aastal kaks tuhat viisteist üks miljon kakssada kuuskümmend tuhat inimest taotles rahvusvahelist kaitset kahekümne kaheksas liikmesriigis ja üks miljonit sada seitsekümmend viis tuhat mujalt nii et äh, suur koorem on valitsustel, ei olda toime tulnud selle rändekriisiga, ei osatud seda ette näha ning reguleeritud ja järelevalvel toimuvat äh, rändevoogusid ei ole olnud. see kaos, mis on tekkinud, on tekitanud hirmu liikmesriikides, ei ole suudat-, suudetud ohjata protsessi, iga riik on ise otsustanud, kuidas talitada ja see on väga kahetsusväärne on selge, et Euroopa peab jälle suutma tegutseda, ei tohi aega kaotada. harmoneeritud Euroopa Liidu poliitika varjupaigaõiguse valdkonnas on midagi, mida me pakiliselt vajame. me peame võtma mm, varjupaigaõiguse menetluse jälle kontrolli alla tuginema Dublinile ja üles näitama solidaarsust piiririikidega. Euroopa Komisjoni ettepanek reformida eh, ühist Euroopa varjupaigasüsteemi on samm õiges suunas, aga Euroopa Komisjon võinuks olla auahnem kahes aspektis, millest ma tahaksin rääkida, ehkki need ei ole otseselt meie komisjoni pädevuses. kõigepealt ümberpaigutamise mehhanism. Itaalia ja Kreeka äh, toimuv täna on meil kõigil südamel, see ei ole ainult nende riikide asi. suur hulk eh, põgenikke satuvad nendesse riikidesse ja põhjuseks on lihtsalt geograafiline. Nad asuvad sellises kohas Euroopas, kuhu põgenikud saabuvad. teine on saatjate alaealised. praegune olukord peab paranema ja on vaja sihipäraseid konkreetseid meetmeid ja tuleb lõpp teha sellele, kuidas liikmesriigid neid lapsi kohtlevad. rahvusvaheline konventsioon, mis puudutab laste õigusi ja äh, tagab neile ohutuse väärikuse, peab kohalduma kõikjal. möödunud nädalal Dunkirkis, mis ma nägin? ma pean ausalt ütlema, kui mina oma koera niimoodi öö, äh, nagu seal lapsi koheldakse, siis ma arvan, et loomade kaitsjad tuleksid minu ukse taha ja ütleks, et see ei ole vastuvõetav, aga see, kuidas lapsi kohel-, kohtleb Euroopa, see on uskumatu, minge vaadake oma silmaga. ja see on ametlik Prantsuse pagulaslaager, kus see kõik toimub. ma tahtsin selle välja öelda, sest see on kohutav, mida ma nägin seal ma jagan kolleegi Romana Manescu ettepanekuid, aga teen ka mõned muudatusettepanekud selleks, et komisjoni ettepanek muutuks tugevamaks, eriti mis puudutab legaalset juurdepääsu põgenikele meile. suur tänu. nüüd proua Valero Roheliste fraktsioonist e. Dublina... suur tänu Dublin peab muutuma ja me oleme sellest pikka aega juba rääkinud. see lihtsalt ei ole toiminud, see ei ole tegelikult mitte kunagi toiminud ja eriti nüüd, kus meil on nii suur põgenikevoog, kes viimastel aastatel on tulnud Euroopasse. aga nüüd öö, teha ettepanek, et see koorma või kohustuste jagamine võiks olla vabatahtlik, mina sellesse ei usu. ma arvan, et meil peab vastutus jagunema, meil on ühine vastutus ja meie kõikide riigid peavad seda kandma. see on meie ülesanne, et need, kes varjupaika taotlevad, nendega me tegeleksime ühiselt ja see ei ole koorem, mida siis ära jaotada meie vahel. ma arvan, et me peame ka oma sõnakasutust korrigeerima, ütleme, et see ei ole mitte koorma jagamine, vaid see on vastutuse jagamine. ja ma arvan, et süsteem peaks olema siduv liikmesriikidele. aga see käib käsikäes ka vastuvõtu äh, rajatiste süsteemi loomisega vastuvõtvates liikmesriikides ja on vaja äh, üle kontrollida need, kes varjupaika taotlevad ja sellega on suuri probleeme praegu, sest mitte kõikides riikides ei ole sellist äh, taotlust läbivaatamise kontrollisüsteemi. ma ei tea, kuidas nüüd äh, siduda see selle tööga, mis ahvetis on käinud äh, tegelikult on juttu sellest, mida tehakse Euroopas ja kuidas me tali-, kohtame inimesi, kes tulevad siia meie juurde ja sellel on vähem pistmist sellega, mida tehtakse väljaspool Euroopat selles vallas. aga kui me vaatame varjupaigapaketti, siis siin on mitmesuguseid ettepanekuid, mida meie peame käsitlema. üks on veeta, veenda nõukogut ja eh, parlamenti et meil on vaja humanitaarseid viisasid ära hoida, olukord, kus inimesed peavad üle Vahemere tulema. et nad saaksid ikkagi kolmandates riikides saatkondade kaudu varjupaigataotlused esitada, see on muidugi nõukoguga raske läbirääkimine, me oleme see, ju seda juba üritanud teha aastaid. aga nüüd see kolmandate riikide küsimus mm.. Ehm, aga me ei ole siin veel jõudnud isegi seisukohale, mis on need oh, turvalised kolmandad riigid. aga siin on vaja leida lahendus ja peame silmas pidama ka seda, et ühelt poolt, mis on varjupaiga taotleja, teiselt poolt, kes on majanduspagulane. mõnikord on inimesed nii seda kui teist ja kui me vaatame eh, olukorda, siis näeme, kuidas noor afgaani mees või tüdruk tulevad Neid peetakse majanduspagulasteks, aga protsessi lõpus saadetakse nad seetõttu koju. ühes riigis, näiteks Kreekas, võidakse nende taotlused läbi vaadata, saadetakse tagasi Afganistani protsessi lõpus, aga kas e, ikkagi tegemist on õiguspärase menetlusega? me peame ka menetlusi käsitlema, et mida me siis teeme nende inimestega, kes tagasi saadetakse. E, nii et et meiegi komisjonil on siin vaja palju ära teha ja me teeme sellekohased muudatusettepanekud ka. ma tänan. ja viimane sõnavõtja on härra Epilditeios. suur tänu. see viis millega me seisame silmitsi selle seaduslike ja ebaseaduslike sisserändajate lainega Euroopa Liidus ja asüülisüsteem on sellised, mis ei toimi tõhusalt. täiesti selge, et asi ei ole efektiivne muide, meil on vaja ka mingeid sel-, selgitusi, et saada selgus majja selle ebaseadusliku sisserändajate laine osas. me ei saa lihtsalt anda pagulase staatust kõikidele ebaseaduslikele sisserändajatele, kes siia tulevad, iseäranis nendest riikidest, mis on äh, äh, piiririigid ja jõuavad Itaaliasse või Kreekasse sealt sisserändajad asüülistaatus äh, äh,, asüüli, asüül tuleb ikkagi anda nendele, kes, kelle elu on tõepoolest ohus, keda ähvardab piinamine või tapmine, kui nad oma kodumaale tagasi pöörduvad. see vahe tuleb kindlasti teha muide, on vaja, et kõik liikmesriigid näitaksid üles solidaarsust nende riikide suhtes, mis on piiririigid, nagu näiteks Kreeka ja Itaalia tegemist on väga olulise asjaga. tegutseda tuleb kiiresti, tuleb ümber jaotada kõik need asüülitaotlejad, samuti pagulased ja sisserändajad. kõik liikmesriigid peavad järgima õiglast menetlust. ei ole võimalik Eh, sellist eh, süsteemi rakendada, mis jätab koorma mõnede liikmesriikide õlule ja eh, on riike, kes ei ole vastu võtma nõus mitte ühtegi või peaaegu mitte ühtegi pagulast oma territooriumil. liikmesriigid, kes annavad asüüliõigust, ei, ta ei saa lihtsalt lähtuda oma tahtest ja Äh, oodata, äh, millal neile sobib äh, pagulasi ümber paigutada Euroopa Liidu välispiiridelt. see ei tohiks jätta liikmesriigi, seda ei tohiks jätta liikmesriigide endi otsustada, seda tuleks menetleda väga täpselt, aitäh. If... aitäh. kas keegi soovib sõna võtta? ei soovi, siis tahaksin teile meelde tuletada ajakava. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas märts ja siin ahvetis hääletame ilmselt eh, kümnendal, üheteistkümnendal aprillil. nüüd tuleme tagasi aga viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. härra Scholz, meie raportöör, on nüüd kohale jõudnud ja räägitakse olulistest suhetest Euroopa Liidu ja Mongoolia vahel ja tunnustatakse selle riigi demokraatia suunalisi arenguid, mõlemad pooled on alla kirjutanud siis koostöö- ja partnerluslepingu ja parlament peab andis Strasbourgis oma nõukosoleku sellele koostöölepingule, sellega käis kaasas ka resolutsioon Euroopa Liidu ja Mongoolia suhetest, mis võeti samuti vastu ja täna toimub meil lühikene arvamusvahetus äh, täiend-, äh, lisaprotokolli osas, mille, millega ka Horvaatia liitub äh, selle koostöö ja partnerlus Äh, leppega, nii et, et annaksin kõigepealt sõna siis meie raportöörile. aitäh, härra esimees, ja tahaksin teid äh, tänada selle eest, et te suhtusite nii mõistvalt, äh, et ma pidin Intakomisjonis hääled ja seetõttu saan siis seda teemat tutvustada alles nüüd. tegelikult ega väga palju lisada ei olegi sellele, mida teie, härra esimees, juba ütlesite. pärast edukaid hääle, pärast edukat hääletust äh, Euroopa Parlamendi seisukoha üle koostöö- ja partnerluslepinguga Mongoolile, Mongooliaga möödunud äh, korral Strasbourgis, äh, leidnud üksmeele ka selles osas, mis puudutab äh, Horvaatiat ja Horvaatia liitumist selle leppega ja ma soovitaksin, et Ahveti komisjon ja kogu Euroopa Parlament annaks oma nõusoleku sellele menetlusele tuginedes siis äh, nõukogu vastavale seisukohale. kõik, aitäh. aitäh. kas keegi teistest fraktsioonidest soovib sõna võtta? ei soovi. ei ole üks, ühtegi variraportööri, kes sooviks midagi öelda muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas märts kell kaksteist keskpäeval ja hääletame ahvetis kas kahekümnendal või kahekümne esimesel märtsil ning täiskogul hääletame maikuus. aitäh! ja nüüd jõuame siis seitsmeteistkümnenda päevakorrapunktini finantsreeglid, mis puudutavad Euroopa Liidu üldeelarvet tuleb ümber, tuleb vaadata siis ahveti esialgset eelarvamust, mis puudutavad Euroopa üldeelarve määruste reeglite muutmist ehk siis finantsmääruse reeglite muutmist. tegemist on väga keerulise ja tehnilise teemaga, aga teemaga väga olu-, mis on meie komisjonile oluline, sest finantsreeglitest sõltub tihtipeale see, kui kiiresti Euroopa Liit suudab tegutseda ja seetõttu on väga oluline see, et selle äh, läbivaatamise peamised eesmärgid, milleks on lihtsustamine, on kajastamisleiad ja ma annaksin sõna kõigepealt meie raportöörile. vabandust, ma ei näinud teid kohe, ütleb esimees, palun, raportöör. niisiis, sõna saab härra Kristea. Ahveti pädevus finantsmääruse läbivaatamisel on piiratud, aga nagu te täiesti õigesti äh, rõhutasite, meie komisjoni jaoks on see teema oluline, sellepärast et nende reeglite muutus mõjutab meid otseselt ja see mõjutab eh, Euroopa Liidu välistegevuse tõhusust. selle finantsmääruse läbivaatamise eh, eesmärgiks on sidusus, finantsreeglite lihtsustamine, suurem paindlikkus eh, eelarve haldamisel Äh, kui vaadata äh, seda ettepanekut üldiselt, siis tegemist on prioriteetidega, mida me loomulikult jagame. ma usun, et me kõik oleme nõus selles küsimuses, et reegleid tuleb lihtsustada, eelarve juhtimine tuleb muuta paindlikumaks. ja see on eriti oluline välissuhete valdkonnas. paindlikkus ja lihtsustamine ei peaks ja ei tohiks kahjustada Euroopa Liidu väärtusi ja põhimõtteid ning teiseks läbipaistvust, aruandekohustuslikkust ja Euroopa Parlamendi rolli ja kolmandaks äh, konkreetseid eesmärke, mis Euroopa Liidu praegustel rahastamisvahenditel on ja nendesse rahastamisvahenditesse eraldatud äh, rahal tulles nüüd siis selle määruse juurde ja nendele valdkondadele, kuhu meie komisjon saab keskenduda, mis meie jaoks poliitiliselt on olulised ja millel peaksime silma peal hoidma. kõigepealt, me Äh, vaatasime äh, välisrahastamisvahendeid kõigepealt. ma räägin äh, siin IPA-dest, ESA-dest e ja nõnda edasi, ma arvan, et meil on siin paindlikkuse kriteeriumid vaja paika panna. tekib oht, et me loome sellise dünaamika kus, kus kümme protsenti juba niigi piiratud rahast nendele fondidele jääb eraldamata veel üheks probleemiks on see, et kuhu need rahad ümber paigutatakse ja kuidas seda tehakse. ning teine asi, millele Ahveti komisjon peaks keskenduma, on usaldusfondid. siin on probleemiks läbipaistvus ja aruandekohustuslikkus. usaldusfondid saavad anda lisaväärtuse konkreetsetes olukordades aga nendega käivad kaasas ka mitmed olulised küsimused ja Euroopa Parlamendi roll on selles kontekstis eriti oluline ning lõpetuseks ähm, tul-, vaatasime ka hangete teemat välistegevuse valdkonnas, äh, kuna ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames rakendavad meetmed nõuavad mõningaid protseduurilisi muudatusi, äh, siis äh, olemegi selles vaimus muudatusettepanekuid teinud. kallid kolleegid, see oligi kõik, mida tahtsin täna sissejuhatuseks mainida ma usun ja loodan, et äh, see esialgne tekst on juba heaks aluseks mõttevahetusele ning äh, olen huvitatud sellest, mida teie sellest, äh, selles vallas ootate, millised on teie prioriteedid, seega sellega lõpetan ja jään ootama teiepoolset tagasisidet, aitäh! aitäh, lugupeetud aseesimees, selle ettekande eest ja nüüd saavad sõna kolleegid ja kõigepealt äh, härra Breda. Äh, suur aitäh, esimees äh, ma tahaksin kõigepealt väljendada rahulolu, sellepärast et me siin räägime täna finantsreeglite läbivaatamist, mis puudutavad Euroopa Liidu üldeelarvet. meil ei ole siin küll väga palju liikmeid täna kohal, aga tegemist on siiski olulise teemaga meie oma komisjonis ja mina ise eh, kui endine eelarveraportöör meie komisjonis oleme korduvalt viidanud sellele, et meil on vaja eh, paindlikkust rohkem selleks, et me saaksime arvestada välistegevuse reaalsete eh, vajadustega. ja ma arvan, et komisjoni ettepanek ongi pannud siis paindlikkuse küsimuse keskmesse Äh, kriisid naaberriikides näitavad, et meil on vaja paindlikkust selleks, et me saaksime kiiresti ja tõhusalt tegutseda. Äh, me peame pöörama tähelepanu sellele, kust me leiame need vajalikud ressursid selleks, et paindlikkus kasvas. Äh, ma kahtlen, kas kõige parem on teha seda nende vahendite arvelt, mis on eraldatud kandidaatriikidele või nendele riikidele, keda hõlmab naabruspoliitika Äh, me ei tohiks äh, oma pikemaajalisi ambitsioone kärpida äh, sellisel moel siis kriiside lahendamiseks vahendeid saades. ma arvan, et me peaksime suurendama paindlikkust ja säilitama samas ka meie pühendumuse nendele riikidele, kes on meie naaberriigid see on minu arvates väga oluline, see on minu seisukoht tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, e, et need meetmed, e, mis ette on nähtud, e, pigem muudavad reeglid keerulisemaks ja ei suurenda eriliselt paindlikkust. ja ka seda Kontrollikoda ei tohiks ignoreerida ja tuleks mõelda ka seda, kuidas kõige paremal moel parandada usaldusfondide toimimist võib-olla äh, peaks läbi viima äh, põhjaliku analüüsi nende usaldusfondide edu kohta, enne kui siin äh, hakata nende põhikirja muutma. ja lõpetuseks tahaksin loomulikult tänada raportööri härra Kristead nende muudatusettepanekute eest, mis ta on esitanud ja need lähevad juba selles suunas, mida ma mainisin. tänan tähelepanu eest. Thank you. Mr Preda, next. aitäh, härra Preda ja äh, proua Lösing järgmisena. aitäh. Äh, ma pean tunnistama, et kõik kõike, äh, kogu seda määrust äh, ma ei ole põhjalikult läbi töötanud ja tahaksin kõigepealt raportööri tema ettepanekute eest tänada jah, äh, ühte-teist nendest ettepanekutest saame toetada, seda, mis puudutab näiteks paindlikkust äh, Äh, just nimelt äh, välisrahastamisvahendite ähm, äh, valdkonnas, siin toetame tema hinnangut, samuti seda, mis puudutab parlamentaarset kontrolli usaldusfondide üle, ka selles valdkonnas kuue fraktsioon toetab raportööri, aga natuke kriitilisemad olema selle suhtes, milline on usaldusfondide üldisem hindamine me tahaksime, et äh, rääkida siin just nimelt Aafrika rahu tagamise usaldusfondist. Äh, tegemist on äh, sõjaliste kulutuste, sõjalise koolituse rahastamisega, meie oleme seisukohal, et sellisest usaldusfondist peaksime pigem lahti saama ka usaldusfondide üle ei ole tagatud parlamentaarne kontroll teie ettepaneku läbi äh, seda tõenäoliselt ei saavutata ka. me tahaksime kontrollida ka, kas selles valdkonnas ei saaks olla kuidagi konkreetsem äh, mis puudutab ühise kaitse ja välispoliitika tsiviileesmärkil, siis meie arvates see sõna tsiviil äh, on mõnedes kohtades eksitav ja eriti, mis puudutab näiteks sandarmite koolitust ja äh, siin äh, tsiviilotstarbeks mõeldud vahendite kasutamine äh, läheb meie arvates vahenditeks, mis on poolsõjaväelised ja siis need tsiviiloperatsioonide osas ma arvan, et siin me ei saa kõike sajaprotsendiliselt toetada, aga märtsiks esitame oma lõplikud muudatusettepanekud aitäh, proua kolleeg. kas keegi veel sõna soovib? ei soovi. siis tahaksin teatada, et tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on neljateistkümnes märts keskpäev kell kaksteist ja hääletus Ahvetis toimub tõenäoliselt üheteistkümnendal aprillil. aitäh ja nüüd jõuame kaheksateistkümnenda päevakorrapunktini, ülevaade Ahveti komisjoni delegatsiooni visiidist Indiasse. möödunud nädalal, kahekümne esimesest kahekümne neljanda veebruarini toimus see visiit kallid kolleegid, Ahvedi missioon Indiasse möödunud nädalal oli selline, milles osales kuus liiget, härra Preda, proua Sovko, proua Kill, äh, härra Lainen ja härra Paet. härra Bashir, kes pidi meiega liituma, ei saanud viisat õigeaegselt. Äh, mul on väga kahju, et nii juhtus ja ma andsin äh, sellest märku ka meie India partneritele äh, see reis oli jätkuks Euroopa Liidu India tippkohtumisele, mis toimus Brüsselis möödunud aastal. see on osaks meie strateegilisest partnerlusest ja meie visiidi eesmärk oli selle partnerluse parlamentaarset mõõdet tugevdada. India alaline delegatsioon ja samuti siseturukomisjon saatsid India Indiasse paralleelselt oma delegatsioonid selleks, et me saaksime käsitleda laiemat hulka küsimusi ja kohtuda erinevate kolleegidega. ma arvan, et meie Ahveti delegatsiooni Äh, kohtumised olid äh, viljakad, kuigi mõnikord ka üsnagi väljakutsuvad. kohtusime kõrgetasemeliste valitsuse esindajatega, India parlamendi esindajatega, diplomaatilise korpuse esindajatega, samuti kodanike ühiskonna esindajatega ja ajutrustide esindajatega. mitte kõiki meie kohtumiskutseid ei rahuldatud, aga sellele vaatamata oli meil võimalus kohtuda Äh, välisasjade komisjoni juhiga India parlamendi härra Shashi Taroga ning äh, samuti teiste komisjoni liikmetega, härra Aji Togaga, riikliku julgeolekunõunikuga kohtusime, kohtusime härra Avent Panakarjaga, kes on India äh, äh, riigi muutmise institutsiooni aseesimees ja, ja kohtusime ka Miss Monika Sonja Kandiga, kes on laste ja naiste minister me rääkisime ühistest äh, huvidest, väljakutsetest ja ka nendest kohustustest, mis möödunud aastal siis äh, India Euroopa Liidu tippkohtumisel võeti. Äh, rääkisime üldiselt siis ähm, Äh, India-Euroopa Liidu suhetest ja rääkisime ka poliitilisest dialoogist, regionaalse tähtsusega küsimustest ja äh, vastastikust huvipakkuvatest küsimustest, nagu näiteks Venemaa. rääkisime rahust, julgeolekust, mitmepoolsest koostööst, rääkisime ka regionaalsest julgeolekust, äh, terrorismivastasest võitlusest, massihävitusrelvade leviku peatamisest, piraatide vastasest võitlusest, samuti inimõiguste arendamisest ja edendamisest ja Euroopa Liidu abist selles vallas Äh, missiooni tulemustel äh, tugineb härra Preda raport, mis käsitleb Euroopa Liidu poliitilisi suhteid Indiaga ja härra Preda parajasti koostab seda raportit. aruteludes ja ka pressikonverentsil äh, ütlesime selgelt välja, et meie sooviksime, et toimuks veel üks Euroopa Liidu India tippkohtumine kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, siis selle aasta teisel poolel Indias aga me tõesti oleme nüüd valmis astuma sammu edasi kahepoolse vabakaubandusleppe osas, mida me oleme juba üsna pikka aega arutanud. järgmine ahveti missioon läheb naaberriiki Pakistani seitsmeteistkümnendast kahekümne esimese aprillini ja loomulikult kõik fraktsioonid ähm, saavad sellest teada, kui täpne programm on paika pandud. nii palju minu poolt ja nüüd tahaksin anda sõna teistele missioonil osalejatele ja kõigepealt saab sõna härra Preeda. aitäh, esimees. nagu te juba ütlesite, me nädal aega tagasi käisime New Delhis ja ma pean ütlema, et see visiit oli väga erinev sellest, mida me enne visiiti ette kujutasime. ma arvan, eh, eh, tuginedes eh, kogemusele, mis mul on välisasjade komisjoni liikmena, et see oli üks halvemaid visiite Ehm, mida me viimaste aastate jooksul oleme eh, teinud. Eh, nagu te ütlesite, me kohtusime eh, meie kolleegidega India parlamendi välisasjade komisjonist, eriti härra Shashi Taruniga. me kohtusime ühe ministriga, me kohtusime Äh, inimesega, kes vastutab valitsuspoliitika kontseptsiooni eest ja samuti äh, kohtusime ühe inimesega, kes vastutab julgeoleku eest. aga see oli ka kõik. meil ei õnnestunud kohtuda äh, mitte kellegagi, kes toimub, koht-, töötab Välisministeeriumis meil ei õnnestunud kohtuda äh, parlamendi presidendiga, kuigi me seda palusime. meid ei, ei võetud vastu ka peaministri poolt, kuigi enne visiiti oli see kohtumine meil programmis kirjas. asi ei olnud selles, et peaminister ei oleks kohal olnud. ta oli Indias, ta ei olnud kuskil äh, välismaal. et äh, jah, mõnikord juhtub nii, et te lähete kuhugi riiki ja näiteks välisminister on kuskil mujal sel ajal ja loomulikult ei saa äh, Äh, oma visiiti näiteks ÜRO Peaassamblee, assambleele edasi lükata lihtsalt sellepärast, et äh, McAllister ja Breda talle külla tulevad, aga äh, äh jah, mõned nendest olid seotud valimiskampaaniaga, aga mõned neist ei tahtnud lihtsalt meiega kohtuda ja see on väga tõsine äh, ja seda peaksime ütlema ka India suursaatkonnale siin Brüsselis, sest selle, minu arvates on see selline halb žest äh, meie äh, eriliste suhete arendamise kontekstis. see on väga halb, kui meid ei võta vastu mitte ükski välisministeeriumi esindaja ja probleem ei olnud selles, et nendel inimestel ei oleks aega olnud et nad oleks kuskil mujal olnud, nad olid Indias. ma arvan, et tulevikus oleks vaja mitte eh, minna, kui me ei ole saanud kinnitust et sellised kohtumised toimuvad, sellepärast et muidu oleme tõesti sellises äh, häbiväärses olukorras, et me peame praktiliselt nädal aega, me pidime ootama, et saada äh, lõplikku kinnitust, kas äh, Välisministeerium on valmis võtta, võtma parlamendis või parlamendi spiiker on valmis meid vastu võtma. nii palju siis selle ametliku osa kohta või ametliku poole kohta. väga oluline Äh, on ka see, et me võisime tõdeda äh, üsna paljugi tõrksust nendes, nendel kohtumistel, mis meil lõpuks toimusid, see äh, üsna suurt sellist tõr-, tõrksust meie põhimõtteliste seisukohtade suhtes, meie suhete, meie põhimõtete kohta selles osas, mis puudutab näiteks inimõigusi ja kõigist nendest signaalidest äh, võime äh, äh, täheldada, et meie partnerid tõesti oli üsna häiritud sellest, mida me ütlesime ja ka pressikonverentsil ja, ja, ja kõik ju teavad, mida me arvame, et meie jaoks on välispoliitika ja inimõigused kaks asja, mis käivad käsikäes. ja see häiris neid väga. mis minu arvates Äh, tõstatab juba küsimusi seoses selle strateegilise partnerlusega, aga ma pean ütlema, et me ei saa ette kujutada, äh, äh, kuidas, kuidas me, me saaksime asju kuidagi teisiti arendada. meie jaoks on see institutsionaalne küsimus, meil on ka alakomisjonid, millest üks tegeleb inimõigustega, nii et, et kui me räägime asjadest välismaale, välispoliitikast, siis ma ei saa, me ei saa inimõigusi eirata niisiis loomulikult eh, meie vestlused välisasjade komisjonidega, eh, nende vestluste käigus me selle teemaga tõstetasime, me ütlesime, et inimõigused, eh, nemad ütlesid, et inimõigused on siseriiklik teema ja teil ei ole õigust sellesse sekkuda. veel üks asi ja see on viimane, härra esimees. erinevus meie sellest, kuidas nähakse suhteid Venemaaga ja ka USA-ga. räägiksin eh, lühidalt vaid esimesest punktist. kõigi meie partnerite eh, jaoks, kellega meil õnnestus kohtuda, on suhted Venemaaga ja sanktsioonid eh, Venemaa vastu midagi sellist, mida nad ei toeta Äh, nemad äh, ütlesid, et see sunnib äh, neid lähenema Hiinale ja see on üks küsimus, milles on palju tõrksust, sest nähakse suhteid Hiina ja Pakistani vahel kui väga tihedaid ja väga ohtlikke India huvide jaoks ja nende jaoks see, et me oleme kehtestanud sanktsioonid Venemaa jaoks äh, Äh, äh, soodustab äh, liitu hiinlaste ja venelaste vahel, mis annab ka palju jõudu nende naabrile Pakistanile konfliktis, mis India jaoks on äärmiselt oluline. me valmistasime, väljendasime kogu valmisolekut, kogu huvi suheteks, mis on usaldusväärsed Äh, suletakse Euroopa ja India vahel. Äh, minul aga kahjuks jääks tunne, et äh, nad ei pea meid partneriks, kes oleks tänapäeval prioriteetne. ja see oleks minu poolt kõik, aitäh tähelepanu eest, härra esimees aitäh, härra Breda. me Saksamaal ütleme, et kas klaas on pooltäis või pooltühi. ja mina üritaksin sõnad, sõnastada siin üsna ettevaatlikult ja diplomaatlikult äh, äh, seda, mida teie väga sõnaselgelt väljendaksite, aga me ikkagi räägime samast reisist ja samadest asjaoludest. aitäh teiepoolse panuse eest ja Joel Ainen järgmisena aitäh, esimees. Kristjan Breda väga ilmekalt ja selgelt juba väljendas paljusid asju, mida ei ole vaja hakata eh, kordama seda, kuidas tähtajad kirje, kinnitati väga hilja. Eh, ma olen sellega ka varem kokku puutunud, mitte ainult konkreetselt selle delegatsiooni puhul ja ma pean tunnistama, et vähemalt kolm delegatsiooni olid ühel ja samal nädalal Delis ja see ilmselt eh, pani ka meie partneri teatud surve alla ja eh, meil oleks eh, omalt poolt olnud vaja paremat koordineerimist Äh, näiteks kas või India äh, delegatsiooniga, et kas nad ei oleks võinud näiteks minna mõnel teisel ajal, et asjad oleksid toimuvad optimaalsemalt ka meie ahveti delegatsiooni jaoks. Äh, tahaksin mainida mõningaid punkte, mis Äh, minu jaoks olulised on, äh, tegelikult Breda äh, lõpetas seal, kust mina tahaksin alustada, strateegilise partnerlusega Euroopa Liidu ja India vahel. meil on, meil oli kõnelusi, kus öeldi, et sellist strateegilist partnerlust ei ole, sest sellel partnerlusel puudub sisu. ja tõepoolest äh, on äh, selline mulje, et äh, India geostrateegiline olukord sunnib neid väga palju tähelepanu pöörama julgeolekule. see on teema, millega nad tegelevad, näiteks suhted Pakistaniga, suhted Hiinaga. jah, Euroopa Liit äh, ei saa neile erilist julgeolekut tagada. on selge, et meie Eh, julgeoleku vallas ei saa olla strateegiliseks partneriks Indiale. Eh, ja selles osas vaatavad nad rohkem Ameerika suunas. Eh, mis sellest saab, seda võib loomulikult arutada, arvestades, et seal on nüüd uus president. ja siis on loomulikult India eliidil väga lähedased suhted Venemaaga. see on ajalooliselt nii ja Äh, mida äh, Putini tegevus tähendab, äh, näiteks kui Putin Indiat Putin Ukrainat hakkas vallutama, siis India eriti ei sekkunud sellesse, nii et, et ma arvan, et me elame maailmas, kus on üha rohkem autokraatiat, üha rohkem diktaatorlikke süsteeme ja milline on selle kõige tähendus demokraatiale maailmas ja võib-olla Euroopa Liidu, India ja Jaapani telg tuleks siin kõne alla, et demokraatlikud riigid teeksid koostööd, eh, arvestades neid ohtusid, mis meil on eh, demokraatlike tavade muutumine, meediasõltumatus, kodanike vabadused. Eh, selles valdkonnas on Euroopa Liidu jaoks India kindlasti huvitav partner, sest India on ju demokraatlik riik ikkagi ja siinkohal äh, äh, on loomulikult ähm, äh, huvitav meie kõnelus inimõiguste organisatsioonidega, need näitasid veel kord, et India on väga mitmetasandiline riik, võib-olla praegune administratsioon võib-olla tegutsevad natuke te teistmoodi kui varasemad valitsused Äh, äh, nad on äh, väga antinatsionalistlikud, seda võib tähelda ka kui luge-, järgida ajakirjandust, lugeda ajalehti. tihtipeale nimetatakse mingid väljaannet lihtsalt antinatsionalistlikuks, see on üks rünnakumeetod, nii et, et meediavabadus äh, Äh, seda on viimasel ajal piiratud äh, ning äh, selle nähtusega oleme kokku puutunud ka paljudes teistes riikides. Pakistan sellest juba räägiti, neil on tunne, et Euroopa Liit ei tegutse paki-, suhetes Pakistaniga väga, väga selgelt nende huvides. jah Äh, võib-olla peame vaatama, kuidas asjad täpsemalt on, aga mis äh, Pakistani ja GSP Plussi puudutab, siis äh, inimõiguste vallas on ka seal olukord kahtlane ja India läbi ju GSP Plussi ei pakkunud, nii et, et see on ka võib-olla üks huvid pakkuv asi, et Pakistanil on GSP Pluss ja Indial ei ole Äh, nii et, et äh, tormab silm, torkab silma, et siin on äh, nagu tasakaalutus. ja lõpetaseks sellega, mis kõik need aastad on meie tähelepanu keskmes olnud, kaubandusleppes, kaubanduslepe, siin oleks jah, vaja edasi liikuda. uus valitsus on see tõstatanud loosungi Made in India, nii et, et Nemad soovivad, et tootmine toimuks Indias ning kaubavahetus äh, meiega ei ole võib-olla nii äh, oluline, et see, see, see ei ole väga survet avaldav küsimus praegu. jah, äh, see on kindlasti üks asi, mis tähelepanu keskpunktis peaks olema järgmistel aastatel meie delegatsioon jäi natukene lühikeseks. Äh, aga minu arvates oli see kohtumine siiski väga elamusterohke, me saime uut ainet aruteludeks. aitäh ja tahaksin tänada teid, härra esimees, et te nii edukalt ja eesringlikult tegutsete. aitäh, härra Lainen, selle analüüsi ja et te kirjeldasite <laughs> seda ka, kuidas kõik toimus, ka mina leidsin, et see äh, Äh, reis läks tõesti selles suunas, et klaas oli nagu pooltäis äh, jah, aga tõesti, me peame äh, teatud asjadega arvestama, kui me tulevasi reise plaanime, aga nagu Jo Lainen ütles juba, see ei ole alati väga lihtne ja me peame arvestama ka sellega, et kui kolm delegatsiooni Euroopa Parlamendist ühel ja samal ajal sinna lähevad, siis võib-olla siin peaksime täiendavalt kodus midagi enne tegema ja nüüd saab sõna härra Bashir, meie järgmine kõneleja, kes ei saanud kaasa tulla, eh, kuna tema viisataotluse taotlemine venis. palun aitäh, esimees, ma tõesti tahtsin sellel visiidil osaleda ja olin väga pettunud, kui viisat ei tulnud. Äh, ja lisaksin äh, oma seisukohad äh, teie seisukohtadele, ma tegelikult kahtlustasin, et viisat õigel ajal ei väljastata. ei olnud mingit põhjust, miks viisat ei oleks saanud väljendada, minu kolleegid siin saalis esitasid oma taotlused hiljem kui mina ja said oma viisad. aga neil ei olnud vaja. aga miks siis mina pidin taotlema? härra Preda äh,, laske palun härra Bashiril kõnelda, ütleb härra esimees. jah, ma tean, et mõnedel riikidel on vaja viisat, mõnedel mitte. igatahes see, mida ma kolleegidelt kuulsin, kes äh, Monti Shingpuriga ühenduses olid, olid, et kuna ma olin olnud väga sõnakas inimõiguste rikkumise teemal eh, India halduse all olevas Kashmiri piirkonnas, mulle viisat ei antud. Euroopa Parlamendi saadikuna, kes, kellel on suur valimisringkond, eh, kust inimesed on pärit Kashmirist ja elavad nüüd Yorkshire'is on minu kohus äh, esindada nende seisukohti, nende tundeid. ei möödu nädalatki, kus ma ei kuuleks äh, nendelt inimestelt äh, jätkuvatest inimõiguste rikkumistest, mis Kashmiris aset leiavad relvade kasutamine, millega äh, äh, tuhandeid inimesi viha, vigastatakse, sajad inimesed on jäänud äh, pimedaks, kaotanud nägemise kas ühest või mõlemast silmast. tuhanded, sajad inimesed on vanglates, tegemist on olu-, riigi, osariigiga, kuhu kedagi ei lasta Äh, äh, ma olen kindel, et kui ka teie oleksite tahtnud Kashmiri minna, teid ei oleks sinna lastud. ÜRO on palunud äh, võimalust külastada Kashmiri ja ka ÜRO-le pole seda luba antud. on täiesti imelik, et riik, mis üritab olla üks juhtivaid demokraatlikke riike maailmas, peaks ju vastutama ka oma inimõiguste rikkumiste eest ja me ei tohiks olla nii õrnanahalised, et kui Euroopa Parlamendi äh, Äh, saadikul on sellised seisukohad ja kui ta esitab küsimusi inimõiguste kohta, et siis talle viisat lihtsalt ei anta. mina omalt poolt äh, ei oleks äh, kindlasti läinud visiidile, kui minu kolleegile viisat ei olnud andnud. aga ma ei suhtu teisse kriitiliselt, sellepärast et te läksite ma arvan, et eh, India võimud tegid, mis nad tegid sihilikult, nad ei informeerinud mind eelnevalt, nii et, et, et nad mulle viisat ei anta. Eh, nii et, et te olite ka teadmatuse, kui võib-olla oleks varem avaldatud, et ma viisat ei saa, ma olen kindel, et te oleksite esitanud vastuväiteid ja võib-olla te oleksite eh, mõelnud põhjalikult järele, kas üldse minna või ei. mina toetan kaubanduslepete sõlmimist teiste riikidega, ma ei ole selle vastu aga ma arvan, et kui selliseid kokkuleppeid sõlmitakse, siis tuleb inimõigustega arvestada, nagu ütles kolleeg Kristjan Preda. ma olen nõus, et inimõigused peavad olema eh, kesksel kohal, enne kui hakkame kaubanduskokkuleppeid sõlmima. Eh, nii nagu siin eh, teatises öeldakse, et esimees rõhutas, kui oluline on arendada täiendavat koostööd Euroopa Parlamendi ja India parlamendi vahel läbi visiitide. seega ei tohiks ju äh, takistada kolleegide visiite, nagu näiteks minu visiiti. ja siin räägitakse ka Euroopa Liidu ja India poliitilistest suhetest, ma arvan, et äh, Äh, siin tuleks mainida ka seda, et mulle ei antud viisat, mul peaks olema võimalus Indiat külastada täpselt nagu teistel kolleegidel ja me peaksime tõesti väljendama oma muret inimõiguste rikkumise teemal siin selles dokumendis ka, aitäh. aitäh, kolleeg. me meenutasime oma India partneritele, et me sooviksime, et luuakse Euroopa äh, Äh, sõprade rühm äh, India parlamendis ja me kutsusime ka välisasjade esimeest, äh, välisasjade komisjoni esimeest Euroopasse, et ta tuleks siia Euroopa Parlamendi külla aga praegu saab reisida ainult parlamendi spiiker. ja härra Bashir, me tõesti kahetseme väga, et teie viisat ei antud, mis iganes põhjusel meil on veel kaks äh, sõnavõtjat, äh, proua Sovko ja proua Kill. Thank you, Chair um,. First of all I would like to thank you. aitäh, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle tõelise diplomaatia eest, mida te üles näitasite meie reisi ajal Indiasse, see ei olnud lihtne, arvestades äh, neid tingimusi, millega me kokku puutusime sellel äärmiselt huvitaval reisil kus me nägime, milline on India geopoliitiline seisukoht ja mida Euroopa neile tähendab. nii et ma arvan, et meie visiit oli väga hea ja informatiivne. tahaksin tänada ka Euroopa Liidu suursaadikut, kes äh, oli meile heaks vastuvõtjaks seal ja üritas teha endast parimat, eriti arvestades, et seal oli sel ajal kolm delegatsiooni ja et välisminister oli haige ja Euroopa osa juht oli lahkumas ametist aga tahaksin mainida ka, et meil oli äärmiselt huvitav äh, vestlus äh, endiste välisministritega välisasjade küsimuses äh, eelmisel õhtul, kes on Välisministeeriumi arvamuste kujundajad, kes olid üsna siirad ja avatud selles osas, mida nad arvatakse Euroopast, julgeolekustrateegia koha pealt, väljakutsete koha pealt, mis India ees tulevikus on. olen nõus kolleeg Predaga, et see, mida tema rõhutab, äh, inimõigused, see on Euroopa Parlamendi ülesandeks, aga võib-olla saaksime me ära kuulata ka mõned teised pooled, äh, erinevate maailma osade väärtused, võib-olla neid peab äh, veidi harima seal ja selleks, et nad saaksid aru, mida see nende jaoks tähendab, nii nagu mainisid ka osad meie vestluspartnerid seal minu arvates oli see visiit väga informatiivne, väga huvitav ja võttes arvesse, et India prioriteedid ei ole samad, mis meie omad, leian ma, et me tõesti äh, saime nendest kahest päevast maksimumi, aitäh. Thank you and aitäh ja Liina Kill viimaseks. aitäh, esimees ja Äh, kinnitan üle, et te juhtisite suurepäraselt seda delegatsiooni. Äh, eriti arvestades neid mõningaid takistusi, mis meil seal olid. ütlen, et mina olin kahes delegatsioonis, mitte ainult Ahveti delegatsiooniga seal, vaid ka India delegatsiooniga. ja minu kogemus üleüldiselt oli väga positiivne Äh, jah, kahju oli see, et me ei suutnud mõningaid neid kohtumisi omavahel kombineerida, sest et India delegatsiooniga kohtusime me esimesel päeval nelja valitsuse liikmega ja üleüldiselt, kui meil on need diskussioonid, siis äh, see äh, kohtumiste hulk, mis Euroopa Parlamendil valitsuse tasandil oli, siis oli neid kokku kolme delegatsiooni vahel üle kahekümne nii et ma arvan, et tegelikult see ei olnud mingi tahtlik äh, solvang äh, Euroopa Parlamendi suhtes äh, teise, vastas, teise poole poolt ja teiseks, kui me vaatame siis Ahveti delegatsioon kohtus oma vastava partnerkomisjoniga. meil oli see kohtumine, Kristjan, nad olid kõik sinna kutsutud ja diskussioon leidis aset eh, ja nad eh, pakkusid meile ka lõunasööki ja kui me vaatame seda pressikajastust, mis me saime, siis eh, see oli suurepärane. ma ei usu, et Euroopa Parlament oleks kunagi saavutanud sellist pressikajastust nagu tolle nädala jooksul, peaaegu kogu elektrooniline meedia, riiklikud ajalehed, majandusajalehed ja ka internetimeedia kajastasid meid ma saan aru sellest äh, frustratsioonist, mis puudutab kohtumist peaministriga, aga ma arvan, et meile öeldi üsna selgelt välja, et valimised on tulemas, tegemist on nii võtmekuupäevaga valimisi silmas pidades ja seetõttu olid, äh, oli nende kohtumiste toimumine alati küsitav. me saime minu arvates sealt olulisi õppetunde, esiteks äh, me peaksime Indias viibima mõnda aega enne seda, kui me Äh, peale hakkame, me, neil peaksid olema pressikonverentsid, oluline oleks, et pressikonverents oleks äh, sündmuste lõpus, mitte alguses. leian ka, et me peaksime üritama tulevikus tagada, et äh, korraga ei ole seal kohal nii palju delegatsioone, sest et nad ei saa aru nendest erinevutest erinevate delegatsioonide vahel ja see tõi endaga kaasa päris palju segadust, et milline delegatsioon peaks kohtuma kellega. ja nüüd mis puudutab härra Bashiri kommentaare, siis on tõesti kahetsusväärne, et tema viisa väljaandmine venis. ma tean, et äh, ja mina ei vajanud kolleeg äh, viisat, äh, aga oli teisi, kes vajasid ja juhiksin tähelepanu sellele, et minevikus on sarnase taustaga kolleegid, kes on sõna võtnud Kashmiri teemadel, nad on saanud viisa. härra Karim, kes on endiselt Euroopa Parlamendi saadik, et tema sai äh, osaleda koht, kõige kõrgema tasemelistel kohtumistel, nii et minu arvates ei ole õige läheneda niimoodi, et see oli kuidagi isiklik, et see puudutas puhtalt härra Bashiri või tema tausta, vaid sellised asjad lihtsalt juhtuvad ma tean, et kolm või neli liiget ei vajanud viisat, ka mina ei vajanud, ma ei tea, kes vajas me peame liikuma edasi ja võtma kaasa need positiivsed asjad, sest et mina sain, sain sellise mulje, et äh, India äh, poolelt tuli palju soojemaid sõnu Euroopa ja Euroopa Parlamendi suunas äh, selles küsimuses, äh, et nad tahavad teha meiega tihedat koostööd. ma loodan, et see üks intsident ei mõjuta meie ülejäänud suhteid, kus, nagu ma ütlesin, oluline on see, et me liigume edasi äh, et me võtame arvesse ülemaailmse pildi, vaatame, kuidas luua strateegilisi partnerlusi. aitäh! Thank you. No more speakers on. aitäh, kõnelejate nimekirjas rohkem inimesi ei ole. tänan proua Sovkot ja proua Killi tema positiivsema, nende positiivsemate ülevaadete eest sellest reisist, jah on midagi, mida kritiseerida, aga üldiselt tahaksin ma ka tänada kõigepealt neid äh, India ametkondi, kes näitasid üles head koostööd, äh, meie äh, delegatsiooni Telis, kes tegid endast parima, et seda reisi organiseerida, ka Ahveti sekretäriaadi kolleegid tegid head tööd, aga mõned märkused, mis täna hommikul tõusid sellel hetkel me siiski läbi vaatama, enne kui me valmistame ette oma järgmist reisi Pakistani, see on selge. eriti see nõu, et parem oleks pressiga suhelda selle reisi lõpus, mitte alguses. aga olid teatud tingimused, mida ei olnud võimalik vältida. aitäh! nüüd me saame lõpetada selle päevakorrapunkti käsitlemise, see tähendab seda, et meie komisjoni koosolek on lõppenud ja nüüd äh, jätkub laiendatud juhatuse koosolek suletud uste taga, mis algab kahe minuti pärast, aitäh!